siis äh, öelge palun äh, lugupeetud see või teine, kasutage sõna teie, sellepärast et äh, see on tõepoolest väga hea sõna, ma tahaksin oma poolt öelda, et seda peaks kasutama. head ööd ja kohtume homme hommikul kell üheksa.